aasta aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse kohta, eh, võitlus pettusega. ja kõigepealt annan sõna raportöörile härra Pirinskile neljaks minutiks. aitäh, lugupeetud president lugupeetud komisjoni asepresident, kolleegid, me ei tohi unustada, et iga liikmesriik annab oma proportsionaalse panuse Euroopa Liidu eelarvesse ning seetõttu on kõik Euroopa Liidu liikmesriigid huvitatud sellest, et Euroopa Liidu finantshuve kaitstakse. eelarve kontrolli komisjoni raport, mida me täna arutame, võeti vastu ühehäälselt arutelude käigus esitati aga erinevaid seisukohti selles osas, millised on kõige kohasemad vahendid Euroopa Liidu eelarve kaitseks. tavaliselt arvatakse, et rõhk tuleb asetada sanktsioonidele ja piirangutele eh, eeskirjade eiramise kohta. probleemiks on aga see, et eeskirjade eiramisi on erinevat liiki, mõned äh, viivad, mõned on tingitud korruptsioonist, pettusest ja kriminaalsetest kuritegudest, äh, teised ja neid teisi on rohkem, on seotud äh, vigadest, lihtsalt sellest, et ei tunta reegleid või sellest, et reeglid on liiga keerulised. niisiis peab sanktsioonidega kaasas käima ka aktiivne toetus liikmesriikidele nii et, et liikmesriigid suudavad pettusi ära hoida ning otsustavalt piirata nende arvude juhtu, kus äh, eeskirjade eiramised ei ole kuritahtlikud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta raport on selles osas üsna kõnetav. Äh, kahe koma neljateistkümnest miljonist rikkumisest üks koma kaheksakümmend viis miljardit eurot on seotud just nimelt nende kuritahtlikest eksimistest Äh, ja äh, pettuse juhtumid moodustavad vaid kolmsada üheksa miljonit ning sellega seoses tahaksin teie äh, tähelepanu juhtida sellisele delikaatsele teemale nagu maksete katkestamine ja peatamine ühtekuuluvuspoliitika vallas. praegusel kujul kutsub raport üles komisjon väga rangelt järgima oma poliitikat selliste meetmete kohaldamisel. praegusel kujul on selline sõnastus ühepoolne, sellepärast et Äh, siin ei arvestata selliseid põhielemente, mis puudutavad selliste meetmete ennatava, ennetavat rolli, mis aitaks ära hoida rikkumisi. Äh, näiteks äh, artikkel kolmkümmend viis Euroopa Liidu toimimise lepingus selles artiklis keskendutakse just nimelt ennetavatele meetmetele, mille eesmärgiks on kaitsta Euroopa Liidu finantshuve on äärmiselt oluline, et liikmesriigid teavitavad komisjoni pettuse juhtimite, juhtumitest ja äh, pettuse alla mittekuuluvatest eeskirjade eiramisest. niimoodi on võimalik probleeme kindlaks teha ja lahendusi välja töötada selleks, et taolisi probleeme tulevikus ära hoida samas äh, info pettuse ning eeskirjade eiramise kohta, seda ei tohiks kasutada selleks, et riikide peale näpuga näidata, vastupidi, Äh, liikmesriikidele tuleks, äh, äh, liikmesriigile tuleks õhutada nende eeskirjade eiramisest teavitama, selleks, et jagu saada nendest puudustest, mis kontrollisüsteemis edene, esinevad. ning seetõttu, kui tuleb välja, et teatud riikidel esineb probleeme, siis on Euroopa organite ja teiste liikmesriikide ülesanne neid abistada, vahetades paremaid kogemusi, infot ning koordineerimist ja väljaõpet korraldades niimoodi suudame Euroopa Liidu finantshuve kõige paremini kaitsta äh, kooskõlas äh, siis usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega ning reageerides Euroopa Liidu kodanike ootustele ja tahaksin kogu südamest tänada kõiki neid, kes minuga selle raporti osas koostööd tegid. tahaksin tänada kolleege Popovat, proua Kudrutsat sotsiaaldemokraatide fraktsiooni sekretäriaadist ning äh, kolleege ka eelarvekomisjoni sekretäriaadist, proua Kastiljat, suurt aitäh kõigile selle eest. ja nüüd saab sõna volinik Georgieva. aitäh, äh, president, äh, lugupeetud härra Pirinski, suur aitäh selle raporti eest parlamendi ja komisjoni jaoks on võitlus pettusega äärmiselt oluline selleks, et saavutada meie kodanike usaldus meie töö vastu. ma olen selle raportiga tutvunud ning mul on väga hea meel, et terves reas soovitustes me juba Äh, oleme positiivsete jätkumeetmete kallale asunud ja juhiksin mõnedele neist tähelepanu. kõigepealt, mis puudutab äh, eira, eeskirjade eiramisest teavitamist, oleme nõus teie järeldustega, et me peame tegema selget vahet pettuse ja vigade vahel. nulltolerants pettuse suhtes, äh, see on ilmselge, aga mis puudutab vigu, Äh, siis me peaksime siin kasutama ennetavaid meetmeid, lihtsustama reegleid ning äh, samuti üritama ühtlustada asju kõigis kulukategooriates ja seda me just üritamegi äh, teha nende volinike ringis, kes siis tegelevad suurte kuluvaldkondadega. mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat, siis äh, me oleme samuti nõus teie rõhuasetusega, et meil on vaja äh, ennetavaid meetmeid ning äh, samuti peame arvestama äh, Äh, parlamendi poolt nõutava hinnanguga aastal kaks tuhat kaheksateist, et välja selgitada, kas ühtekuuluvuspoliitika uus struktuur äh, aitab ära hoida eeskirjade eiramist. me oleme väga tähelepanelikult seda raportit lugenud, eriti seda osa raportist, mis puudutab avalikke hankeid. me mõistame, et Äh, siin äh, tuleb endiselt ette pettuse juhtumeid, eeskirjade eiramist, korruptsiooni ning äh, me tervitame seda toetust, mida te osa, osutate uue avalike hangete direktiivi ülevõtmise protsessile. see on võimalus liikmesriikide jaoks parandada olukorda ning see on samuti meie jaoks, Euroopa Liidu institutsioonide jaoks võimalus Äh, jätkata neid äh, muutusi finantsmääruses, mille üle praegu läbirääkimisi peetakse ja ma loodan, et need läbirääkimised õnnestub lõpetada kiiresti. me tunnistame, et äh, korruptsiooni vastane hoiak meie institutsioonides on äärmiselt oluline ning sel põhjusel paneme siis sinna sisse ka korruptsioonivastase võitluse poliitika hindamise paneme selle siis teise Euroopa korruptsioonivastase võitluse raportisse, mis peaks avaldatama aastal kaks tuhat kuusteist. ma olen korduvalt öelnud, et Olav on äärmiselt oluline meie korruptsioonivastases võitluses. me tegutseme selle nimel, et Olafil oleks äh, usaldusväärsed suhted Olavi järelevalvekomiteega. mina isiklikult olen teinud koostööd järelevalvekomiteega, hoolitsemaks selle eest, et meil on tõesti soodus keskkond kõigi jaoks, selleks et järelevalvekomitee saaks toimida. kogu see protsess on olnud äärmiselt avatud Äh, sealhulgas siis ka statistika küsimustes, oleme olnud avatud statistiliste vahendite küsimustes äh, ning nende analüüside tulemuste osas, äh, mis sellise statistika põhjal tehakse. ning samuti tegeleme sellega, kuidas saaksime Järelevalvekomitee sõltumatust veelgi suurendada finants- ja inimressursside vallas ja edusamme selles vallas ootame peatselt me eh, tervitame eh, seda, milles, mis raportis öeldakse Euroopa prokurör, prokuratuuri kohta ning ma tahaksin öelda, et me tõesti hindame teie toetust, me oleme selle eest tänulikud. meil on vaja Euroopa prokuröri, kes suudaks eh, tõesti tuua lisandväärtust Euroopa finantshuvide kaitsesse, nii et, et me soovime olla ambitsioonikad ning me soovime et meil oleks selline institutsionaalne raamistik, mis annab oluliselt parema tulemuse meie võitluses pettuse ja korruptsiooniga, aitäh! The... suur aitäh ja nüüd äh, Regionaalarengu Komisjoni nimel härra Arimon, kaks minutit. suur aitäh, äh, proua president, austatud kolleegid, äh, proua volinik Äh, ajal, kui avalikud vahendid on napid ja mitte ainult sellepärast, äh, peame me muretsema sellepärast, et Euroopa maksumaksja rahaga korralikult ja korrektselt ümber käiakse. iga sent, mis Euroopa projektide jaoks on ette nähtud, peavad, äh, peab niimoodi ka rakendatama sellepärast on see teema väga oluline minu fraktsiooni jaoks, maksumaksja raha vääriti kasutamine ja pettuse kasutamine eh, kahjustavad Euroopa Liidu kuvandit eh, kui sellist. Eh, sellepärast ei tohi me siin demokraatia südames seda teha oluline on see ka minu teemavaldkonnas ehk ühtekuuluvuspoliitikas tõukefondide kasutamine see on Euroopa Liidu poliitika südames, seal on ka väga palju ebaregulaarsustest ja eiramistest teatatud ja see peab meil kindlasti eh, mõtlema panema. kolmsada kakskümmend üks pettuse eh, eh, teadet tuli eelmisel aastal ning üks koma kaks miljardit eurot siis vastavalt mittepettusena registreeritud eiramised äh, Euroopa Liidu tõukefonde on vaja Euroopa Liidu liikmesriikides äh, kasutada tõhusalt, meil on vaja pettumus, pettusjuhtumite definitsioone äh, ühtselt äh, rakendada, ühtsed kriteeriumid peavad olema kõikides liikmesriikides vahel on sellised rikkumised aset leidnud ka liiga keeruliste reeglite tõttu ja siin on kindlasti vaja reeglite lihtsustamist pettusevastane äh, strateegia tuleb äh, kasutusele võtta kõikides liikmesriikides, äh, sealhulgas tuleb rakendada väliskontrolle ja siia kuulub ka Euroopa prokuratuuri idee. nagu öeldud, siis Euroopa avaliku hanke määrus peab selliseid ebaregulaarsusi ja eiramisi Äh, vältima, seda tuleb aga praktikas äh, rakendada. me peame igal juhul äh, takistama igasugust kuritegelikku energiat ja tegutsemist selles vallas, igat senti tuleb rakendada õigelt ja õiglaselt, selle oleme me Euroopa maksumaksjale võlgu, aitäh! suur aitäh! sinise kaardi küsimusi on, aga praegu ei ole selleks õige hetk, sellepärast ja sõna saab proua Makovei eh, libe komisjonis. În eh, raportul de protecție a intereselor financiare ale Uniunii. Suur aitäh! Siin selles raportis oleme me üritanud esile tõsta väga olulisi eh, küsimusi, mis puudutavad Euroopa Liidu finantshuvide kaitset. tegemist on meie raha kaitsmisega, iga Euroopa kodaniku raha kaitsmisega. tegemist on meie rahaga, ükskõik, kas tegemist on rumeenlaste, sakslaste või kellegi teisega, me peame mõistma seda. me peame kaitsma oma kodanike raha, Euroopa raha tähendab meie kodanike oma. Nende taskust tulevat raha öö, äh, riikide eelarvetesse äh, ja lõpptulemusega Euroopa vahenditesse. ma selgitan seda kõigile, me ei räägi siin Euroopa finants huvidest abstraktselt, vaid otseselt sellest rahast, mis tuleb meie kodanike käest. see on väga oluline, kuhu see raha läheb, sellepärast et kui ühes liikmesriigis raha kaitsmine toimib hästi, teistes, teises mitte, siis kõik kannatavad. see ei tähenda seda, et kui kümnes Äh, liikmesriigis on äh, probleeme, ülejäänutes ei ole, et siis teistes olekski kõik korras, ei, nii see ei ole, seega kui me, me räägime siin ikkagi tõhusast pettusevastusest võitlusest, ma tahaksin tänada komisjoni äh, ja volinik Georgievat sellest, mis ta ütles. kuuendat aastat järjest kuulan sellest, kuidas komisjon tõttu välja soovitusi tegemaks vahet pettuse ning äh, ebaregulaarsuste vahel. tegemist on vana looga ja ma tunnen head meelt selle üle, et vahearuanne äh, ja Euroopa prokuröri äh, küsimus kiideti heaks. meil on nüüd loodetavasti piisavalt tõhusad meet-, meetmed, et uurida juhtumeid, nii et raha saab ka kinni pidada ning tagasi Euroopa Liidu eelarvesse suunata suur aitäh ning nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad ja esimesena proua Kresle, poolteist minutit. austatud proua president, suur aitäh, proua volinik, austatud kolleegid, ma olen põhimõtteliselt tänulik äh, lõpetuseks ütlen äh, suur aitäh äh, Olafile ja kogu selle äh, raporti eest samuti. siin on statistikas aga erisused ja me peame siin igal juhul vaatama üle need andmed ja andmete usaldusväärsus Olafis üldiselt. siin on statistilised selgusetud juhtumid, kuidas neid juhtumeid liigitatakse ja klassifitseeritakse ning neid, nende andmetega mängimine, seda võiks nimetada ka manipulatsiooniks ma arvan, et süsteemsetest vigadest ja pettum-, petmistest on Olev teinud hea raporti, aga komisjon peaks siin väga hoolega vaatama eh, neid definitsioone ja klassifikatsiooni. Eh, ma arvan, et pettusevastane võitlus peab olema tõhus eh, ja me vajame seda, aga meil peab olema usaldusväärne statistika selle aluseks ma arvan, et siin tõde pääseb päevavalale, päevavalgele ainult järk-järguliselt ja äh, peadirektori konverentsil äh, oli täpselt samamoodi öeldud, et viiskümmend tuhat äh, eurot kulus selle konverentsi peale, tegelik number aga selgus hiljem, oli sada kolmkümmend kuus tuhat eurot, nii et täiesti uskumatu on see juhtum, aga see, mida teie, proua volinik, olete teinud, on väga oluline algus ja jätkake samas vaimus, aitäh! Thank you, next speaker is um suur aitäh, proua Ayala Sender, kaks ja pool minutit. suur aitäh, lugupeetud president. minul on au õnnitleda siinkohal raportööri, raport on tõesti väga täielik, mõistlik ning selles on ära toodud äh, nii tugevad kui nõrgad küljed Euroopa Liidu eelarvest puhul. kaks tuhat kolmteist puhul oli tegemist viimase mitmeaastase eelarvega ja teatud tõus oli täheldatav normaalse taseme tõttu. kui me räägime mitmeaastasest tsüklist, siis tuleb just nimelt äh, analüüs ka läbi viia äh, mitme aasta lõikes, mitte jupikaupa. ainult sel viisil saab äh, õige pildi toimunust. suur aitäh selle eest, et käsitlesite ressursside küsimust juba aastaid. küsime ja vaatame me seda, kuidas paremini kulutada. ma usun, et nüüd on meil tekkinud teatud kultuur neis küsimustes komisjonis üritatakse paremini kulutada ka liikmesriikides. aga samas me oleme natukene kõrvale jätnud arutelu ressursside üle. kust tulevad need vahendid, mis Euroopa Liidu eelarvesse jõuavad? ma arvan, et siin on äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta puhul põhjust muret tunda, tollirežiim ei olnud piisavalt nõudlik ja see on ka põhjuseks, miks äh, on päris palju vaja parandada tubakatoodete salakaubavedu äh, ulatub äh, kümne miljardi euroni, tegemist on äh, väga suure summaga, mis läheb salakaubaveo tõttu kaduma. proua Kressle, ma tean, reageeris sellele, aga ja teatud edu on ka saavutatud äh, vahendite tagasinõudmisel. seda küt-, äh, kokaiinitulude, äh, sigaretide tulude osas või siis salakütuse osas. samuti informatiseerimine on väga oluline. siin on samuti puudujääke ning ma loodan, et uue protseduuri puhul me suudame olukorda parandada. ja veel üks asi, mida me nendime iga aasta. Äh, mittepettuslikud äh, kõrvalekaldumised, neid on väga palju ning äh, siit tekib ka probleem eelarve jaoks. me teame, et enamasti tuleneb see reeglitest mitteteadliku olemise tõttu, tihti on eeskirjad liiga keerukad, loodetavasti kaks tuhat neliteist ja uute eeskirjadega on meil õnnestunud ka see probleem lahendada suur aitäh, härra Tšernetski, kaks minutit. lugupeetud president, volinik, daamid ja härrad. Euroopa maksumaksja tunneb suurt huvi selle vastu, kuidas Euroopa vahendeid kasutatakse meile öeldi, et kaks miljardit eurot on äh, pehmelt öeldes ebaregulaarset kasutust leidnud. ega sellesse väga hästi ei suhtuta. ma tunnen äh, suurt headmeelt selle üle, et Äh, mittepettusliku äh, väärkasutamise puhul on äh, paranemist toimunud, kuuskümmend kolm protsenti me näeme, on olukord muutunud, aga maksumaksja seisukohalt tegelikult ei ole need detailid niivõrd olulised. oluline on see, et raha on ikkagi lõpuks kaduma läinud. Olafile on um, Olav on palju edu saavutanud ja nõustun siin eelkõnelejatega ja ma usun, et nende tegevust tuleks veelgi laiendada. ma tahaksin siinkohal kiitust avaldada Olafile koostöö eest liikmesriikidega. seda koostööd on tõesti hädasti vaja siin on küsimuse all samuti liikmesriikide poliitiline tahe, kui me hakkame rääkima korruptsioonivastasest võitlusest. Äh, tuleb ütelda, et olukord liikmesriigid on päris erinev, me peame natukene valgust heitma sellele, mis kodus toimub ja vaatama, kas tegelikult valitsused ikkagi korruptsiooni vastu võitlevad või ainult räägivad sellest. What's his name? Äh, teile on äh, sinise kaardi küsimus. härra Tšanetski, kas te võtate sinise kaardi küsimuse? Teil on kolmkümmend sekundit selle esitamiseks, palun, härra Sanvi. Csánescu úr említette, hogy két milliárd euróra is tehet a szabálytalan kifizetések. Te mainisite seda, et ebaregulaarsed maksed võivad ulatuda kahe miljardini olgugi, et ma usun, et see arv tegelikult katab samuti korruptsiooni. kas teie ning see fraktsioon, keda teie esindate, nõustub sellega, et tuleb luua Euroopa prokuratuur, kes saaks tegutseda Euroopa Liidu liikmesriikides. härra Tšernetski. Dziękuję bardzo, panie pośle, za to ważne pytanie lugupeetud kolleeg, suur aitäh teile küsimuse eest. tõesti väga asjakohane. ma pole täielikult veendunud selles, kas äh, taas järjekordne institutsioon on vajalik, sellepärast et sellega piiratakse juba olemasolevate asutuste pädevust, nagu Olav näiteks. ma ei kiirustaks, ma ei tea, kas see on hea mõte ma ei kiirustaks eh, Euroopa prokuratuuri loomisega, ma arvan, me peaksime kasutama olemasolevaid vahendeid paremini. aitäh ja härra Töörer, kaks minutit. ilma mikrofonita. suur tänu, proua president, austatud kolleegid ma tahaksin kõigepealt eh, volinik Georgievat tänada tema tegevuse eest paremat finantsjuhtimist, rakendades Euroopa Liidu maksumaksja rahaga äh, tulemuspõhise eelarvestamise raportööriks olin ma Euroopa Parlamendis ja ma tean, et meil on vaja igal juhul eelarvet, mis oleks juhitud tulemuspõhiselt. Euroopa kodanikud ootavad, et Euroopa rahad antakse korrapäraselt ja õigesti välja ning äh, meie ALDE fraktsioonina oleme nõudnud seda, et komisjon kasutab äh, oma käsutuses olevaid instrumente, mis tähendab, et maksete katkestamine ja parandamine peaks äh, toimima ja liikmesriike tuleb äh, korrale kutsuda, kui nad vigu teevad. kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest on Äh, liikmesriikide poolt hallatud äh, jagatud pädevuse raames ning korrektuurid ja maksete katkestamised on viinud selleni, et liikmesriigid vaatavad, äh, kuidas raha paremini ja õigemini välja anda ning eiramiste arv on vähenenud. samas aga äh, ei ole iga eiramine mitte pettus ja meelega tehtud, aga pettusi on ka ja need on kasvanud ja nendega tuleb tegeleda. Olav, pettusevastane amet on väga oluline aga seda tuleb õigusriigi põhimõtete järgi äh, järele valvata ja seetõttu tuleb järelevalvekomiteed tugevdada. meil on vaja Euroopa prokuratuuri, aga õigusriigi põhimõtteid tuleb äh, seejuures järgida. ning ma tahaksin rääkida ka maksupettustest ja maksudest kõrvalhoidmist, mis on väga oluline. kui üks miljard eurot äh, läheb avalikule sektorile igal aastal kaduma, sellepärast et on igasuguseid maksude optimeerimise mudeleid, siis meie liberaalidena äh, nõudsime äh, erikomisjoni sisseviimist äh, lukslekete jaoks ja meil on vaja avalikku selgitustegevust ja olukorra selgitust, sellepärast et seda ootab meilt Euroopa kodanik. Teil on sinise kaardi küsimus, Töörer. kas te nõustute sellega? härra Farage. Thank you. Um, totally agree that aitäh, ma nõustun tõesti sellega, et maksumaksjate raha on hinnaline ja me peame selle eest hoolt kandma ja tagama, et pettust ei toimuks sellega, aga kas nõustute, et ei ole mingit mandaati Euroopas, Euroopa prokuratuurile? see vähendaks liikmesriikide suveräänsust ja me ei saa mitte mingil juhul sellist asja peale suruda, mitte mingit mandaati selleks ei ole. Teil on kolmkümmend sekundit vastamiseks <clears throat> üks küsimus on muidugi mille eest Euroopa Liit vastutab, mis on tema pädevuses ja siin tõesti ei ole Euroopa Liidu pädevust, aga otsustav küsimus on see, et ka teie koduriigis on praegu diskussioon, kas äh, pädevusi tuleb tagasi äh, anda ka siseturvalisuse küsimuses. täna on meil piiriülene kuritegevus, meil on kurjategijad ja organisatsioonid, mis piiriüleselt tegutsevad kogu Euroopas, meil on vaja rohkem koostööd ja see peab olema õigusriigi põhine äh, lähenemine, mida me kasutame. seetõttu on Euroopa prokuratuur hea instrument ja ma kutsun üles teid teid ka Ühendkuningriigis selle idee eest rääkima. suur aitäh ja jätkame fraktsioonide nimel kõnelejatega, proua Anderson kuue nimel. Teil on poolteist minutit aega võttes arvesse püütuste ebaregulaarsusi eh, siis eh, me mõistame kuivõrd eh, palju on vaja võidelda sellise tegevuse vastu me peame kaitsma riikide kulutusi, eriti sellisel kasinuse ajal. kahjuks iga-aastane mitmeaastane raamistik kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend on esimeseks kärbeks seitsmeaastasest arvest- viiekümne seitsme aasta jooksul. ma olen tänulik selle eest, et räägitakse haldussuutlikkuse tõstmisest selleks, et avastada pettusi ning vältida ebaregulaarse liikmesriikides ja Euroopa Liidus meil on vaja koolitatud inimesi selleks, aga ma tunnen muret selle üle, mis puudutab prokuratuuri loomist ning seda ning selle seos kriminaalseadusandluse äh, äh, väljatöötamisega, see on ju mõeldud selleks, et piiriülese kuritegevuse vastu võidelda, aga mitte selleks, et asendada liikmesriikide kohtusüsteeme. artikli kakskümmend kuus üks on samuti vastuoluline, sellepärast et see võib õõnestada nii äh, kriminaalõigust üldiselt kui ka üldise õiguse süsteemi. suur aitäh ja roheliste nimel härra Javor, palun poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud president, head kolleegid, pärast pikki arutelusid eh, rohelised saavad toetada praegust eh, raporti eh, sõnastust ja see sisaldab samuti meiepoolset kriitilist lähenemist Olafisse. me toetame eriti võitlust korruptsiooni vastu, pea, tegemist on peamise lahinguväljaga äh, Äh, ja siin me peame kaitsma Euroopa Liidu finantshuvisid ähm, selleks, et tagada äh, usaldus Euroopa Liidu institutsioonide vastu, me peame vähendama maksumaksjate äh, raha valesti kasutamise ohte. tunneme head meelt selle üle, et käibemaksu üle seda pettusejuhtumeid arutatakse, sellepärast et see mõjutab ka Euroopa Liidu eelarvet, mitte ainult liikmesriikide omi. meil on vaja ka vastavat Äh, õigusloomed vilepuhujate äh, vastu Ungaris, minu oma koduriigis me näeme, et kaitse sellise tegevuse vastu on väga äh, kehvapoolne ning tihtilugu menetlusi viiakse läbi vilepuhujate endi vastu, mitte tegelike korruptsioonijuhtumite vastu. lõpetuseks tahaksin toonitada seda, et meil on vaja Euroopa prokuratuuri. me peame võitleme selle nimel, et meil oleks sõltumatu, tõhus äh, asutus, me peame veenma mitte ainult nõukogu, vaid samuti Euroopa kodanikke selles, et äh, see on maksumaksjate huvides ja kõikide Euroopa kodanike huvides, aitäh! suur aitäh ja üheks minutiks härra Valli, palun, EFTD nimel. suur aitäh, lugupeetud president! me peame tegema kõik selleks, et pettust vältida ja siin me oleme nõus kõikide fraktsioonidega, aga tahaksin juhtida tähelepanu ühele teisele küsimusele. see, kuidas äh, juhitakse erinevaid äh, projekte alates Junckeri kavast. me ei tohi, äh, tohi seeläbi ainult lobi poolt toetust leidnud projekti toetada sellepärast, et need projektid peavad olema jätkusuutlikud, vastasel juhul tekib keskkonnaprobleeme ning muid probleeme. me näeme, et liiga optimistlikud uuringud tegelikult on vastuolus meie huvidega ning äh, sellised ohtlikud projektid äh, ei tohiks leida äh, toetamist struktuurifondide puhul. me peame tagama piisavama läbipaistvuse selle liikmesriikide puhul, eriti just sotsiaalfondi puhul, iga euro, mida kasutatakse programmide toetamiseks sotsiaalfondis, tähendab tegelikult äh, äh, uusi töökohti, suur aitäh! suur aitäh ja härra Schaffhauser, palun äh, üks minut. Euroopa Liit on pettuste allikas me ei räägi äh, siin mitte ainult käibemaksupettusest, mida Euroopa Liit äh, hõlbustab, Prantsusmaal räägime kümnetest miljarditest ebaregulaarsused. Äh, siin me ei räägi sellest, äh, kui palju tegelikult neid on, kolmsada üheksa miljonit sada kuuskümmend miljonit ühtekuuluvuspoliitikast, mis on väga õilis poliitika, aga tegelikult kasutatakse seda korruptsiooniks. kas me suudame võidelda pettuse vastu, kui me tegelikult näeme, et vabalt liigub kuritegelik raha, mingit kontrolli ülekannete puhul liikmesriikides ei ole. siin tekstis samuti toetatakse Euroopa prokuratuuri. kas tegemist on jällegi sellega, et liikmesriikidelt võetakse ära üks suveräänne õigus, kohtumõistmise õigus? tegemist on nüüd masinaga, mida enam keegi ei suuda kontrollida, tulgem tagasi demokraatliku äh, Euroopa äh, riikide liidu poole. härra Tšekovski, palun üks minut. suur aitäh, tegemist on äh, väärtustega, mida me peame kaitsma, me teame, et see on osaks meie, meie elust nagu vabadus ja õigused. Euroopa Liit peab neid selliseid väärtusi toetama. finantshuvid Euroopa Liidus on sattunud äh, ohtu korruptsiooni, rahapesu, pettuse ja muu ebaseadusliku tegevuse tagajärjel. ja oluline on mitte ainult kritiseerida Euroopa Komisjoni ja kogu Euroopa Liitu, vaid me peame ikkagi vaatama, millised probleemid on liikmesriikides endis. liikmesriigid peaksid oma vastutust kandma, kui nad ei, aga sellega ei nõustu, siis Euroopa Komisjon peab olema piisavalt tugev. selleks, et neile mitte enam Euroopa raha eraldada. Teil on sinise kaardi küsimus, kas nõustute? Well, uh, good... Te rääkisite siin äh, sellest viisist, kuidas Euroopa raha ei kasutata alati õiges kohas, aga tooge üks näide, äh, millega praegu Euroopa tasandil tegeletakse, kus te tunnete, et äh, raha peaks pigem liikmesriikidesse suunama, et nad saaksid seda otse kasutada. härra Sedehovski, palun vastake. austatud kolleeg ma ei usu, et Euroopa Liidu tõhusamaks toimimiseks ei peaks olema tal üldse rahalisi vahendeid. tähtis on see, et kui Euroopa Liit tahab olla tugev riikide ühendus, siis tal peab olema omad rahad kasutada, tal peab olema finantspoliitika, aga sellegipoolest arvan ma, et teie Äh, küsimus läheb õigesse suunda, aga mina ei ole see, kellele, kes seda küsida, mina olen föderalist ja mina tahan tugevat Euroopat. Äh, härra Voon, palun üheks minutiks. Äh, president volinik, tahaksin tänada raportööri tema raporti eest just eriti, kuna ta rõhutab siin oma vahendeid ja tulusid, sageli keskendutakse kuludele, aga tulud on ka tähtsad ainult null koma üheksakümmend kaks protsenti oma äh, traditsioonilisest omavaheliste vahenditest on äh, pettuse juhtumid, see on kuuskümmend üks miljonit eurot ja Euroopa Liidu liikmesriigid kasut-, kaotavad äh, kümme miljardit eurot salasigarettide tõttu aastas ajad on praegu majanduslikult ja rahanduslikult rasked ja seetõttu on väga oluline, et me saaksime kätte iga euro, mis võimalik, selleks et tööhõivesse ja kasvusse investeerida. seetõttu tunnustan ma kõiki meetmeid, mis võetakse selle probleemi eh, lahendamiseks, eh, sealhulgas ka näiteks partnerluslepingud tubakatootjatega. Euroopa Liit eh, peab ka ebaseadusliku tubakatoodete direktiiviga ühinema ning Euroopa Liidu Äh, äh, sigarettide äh, seiramise süsteemi ja jälgimise süsteemi liitumine oleks ka oluline selle probleemi lahendamiseks. kolleeg Sulfik, palun. suur tänu. volinik Georgieva, Slovakkias on korruptsioon pea Äh, koha, olemas äh, igas äh, projektis, mida Euroopa Liidust rahastatakse. Bulgaariast olete ise pärit, nii et ma kujutan ette, te teate, mis, millest ma räägin väga kõrgetasemelised ametnikud ja poliitikud on sellesse pettusesse kaasatud ja mitmetes liikmesriikides on see täiesti tavapärane. meil ei ole piisavalt uurimistegevust ja Olafi käed on jäänud lühikeseks Äh, Olafile olen ma viimasel aastal esitanud kolmteist äh, avaldust äh, ja ma ütlen, et nad ägavad selle koorma all. kui teid huvitab korruptsioon Euroopa Liidu rahadega, siis võtke ära need rahad, need ei anna mingit tulemit, vaadake Kreekat. Kreeka on võtnud vastu lihtsalt tohutul hulgal Euroopa vahendeid ja neil ei lähe mitte kuidagi. me ei peaks sotsialistlikul teel raha jagama, vaid tähtis on ühtne turg no no no. kolleeg Soltas, palun. austatud eh, proua president, eh, proua komisjoni asepresident, eh, volinik. tegemist on teemaga, mis on väga akuutne ka järgmistel aastatel kindel on, et Euroopa rahade kasutamisel näeme me ka pettusejuhtumeid. ja komisjon äh, ei saa kindlasti igal aastal vähem teada pettusejuhtumitest, vaid pigem pettusejuhtumite arvust, arv äh, kasvab. mitte ainult äh, sellepärast, et Euroopa Liidu institutsioonid äh, töötavad tõhusamalt, aga sellepärast, et petjate oskused paranevad ka. meil on vaja kindlasti seadusi lihtsustada, menetlusi lihtsustada ja meil on vaja mõistlikke õigusakte, mis aitaksid äh, Eh, Euroopa Liidu vahendeid kasutada ja edukestaks seda. mis puudutab Euroopa prokuratuuri, siis ma ei usu, et me peaksime siin looma mingisuguse illusiooni, et tegemist on Supermaniga, mis Euroopa korruptsioonist päästab. meil on vaja enne selle otsuse langetamist mõelda väga hoolega, kõige hullem on see, kui me kutsume ellu Euroopa prokuratuuri, millel ei ole tegelikult õigeid pädevusi ja äh, abi. nii et peame olema siin ettevaatlikud. proua Nutt Äh, härra Nott üheks minutiks, palun äh, pettuste vastane äh, raport näitab Euroopa Liidu olukorda. leheküljel kümme näeme me, et pettused on kasvanud kolmkümmend protsenti aastast kaks tuhat kaksteist. me räägime siin üle tuhande pettuse juhtumist, mis ei pea ja ei tohiks lükata kusagile vaiba alla meil ei ole endiselt äh, mingisuguseid äh, piirmäärasid äh, ja mingeid ühtseid kriteeriumeid, nii et kui pettuseid poleks, siis kulutatakse ka raha ka väär, vääriti ja me ei oskaks sellega midagi pihta hakata. kas tegemist on liigse bürokraatiaga või mida ma pigem usun, on see, et otsused tehakse niivõrd kaugel kodanikust, et sellised probleemid tekivad ning pettusi ei avastataks nii tõhusalt kui me saame aru, et Brüssel on liiga kaugel meie äh, kodudest äh, selleks, et äh, kõik õigesti vastutaksid. härra Jorg. teda ei ole kohal, siis härra Sarvamaa, poolteist minutit. suur tänu eelarve äh, kontro-, äh, eelarvekomisjon tegi väga head tööd, sellepärast et see raport on üsna kriitiline, vähemalt äh, sellel mu-, sellest aspektist, kuidas me saame parandada Euroopa Liidu eelarvelisi vahendeid. Olafi roll pettustevastases tegevuses on väga oluline, aga see, kuidas Olav tegutseb, seda tuleb küll parandada. me teame väga selgelt, mis probleemid Olafiga on meie võtsime väga kriitilise ja konstruktiivse lähenemise. Äh, Olavi sõltumatus on kindlasti asi, mida me peame endiselt austama. see aga ei tähenda, et meil ei oleks vaja usaldusväärsemat ja võrd-, võrreldavamat äh, andmestikku äh, ja statistilisi näitajaid, et me vaat-, saaksime vaadata, kuidas Olev saaks oma uurimistegevust tõhustada. sotsialistid ja demokraadid tahavad äh, Äh, seda, äh, mida on öeldud äh, muudatusettepanekutes kaksteist, kolmteist ja neliteist, veel kord, see kõik ei aita Olafit edasi ning ka pettuste vastast võitlust ei tõhusta kogu Euroopa Liidus. nüüd kui me räägime komisjonist, siis komisjon peab olema siin karm ja peab meie komisjoni ettepanekuid järgima äh, Äh, muidugi äh, maksete peatamine on väga karm meede, aga see on vajalik sellepärast, et see vähendab äh, väärjuhtumite arvu ja niimoodi kasutatakse Euroopa Liidu raha korralikumalt. suur aitäh ja härra Baltšetis üks minut. suur tänu. ma tahaksin Äh, öelda tänusõnad äh, raportöörile, minu kolleegile, kaks tuhat kümme valmistasin ma ette äh, raportit, mis käsitles Euroopa Liidu finantshuvi kaitsmist, nii et ma tean seda teemat ja tunnen seda. kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast kasutas, kaotas Euroopa Liit kaks miljardit eurot erinevate rikkumiste tõttu Euroopa Liidu liikmesriigid maksid tagasi kakskümmend neli protsenti rahast Äh, pettusena või äh, eiratusena üleliigselt tarbitud rahast. Äh, aga meil on vaja mm, paremaid süsteeme liikmesriikides. meil on pidev probleem, et liikmesriigid ei anna võrreldavaid andmeid eiramiste kohta. meil ei ole praegu näha, kuidas Olafi soovitusi liikmesriikides ellu viidakse ning samuti ei järgne äh, Äh, nende sank-, nendele mingisuguseid sanktsioone. komisjon igal juhul peab võtma siin vastutuse. suur tänu äh, pettusevastane võitlus on äh, ausa ja võrdsema ühiskonna oluline osa ning see on eriti oluline just retsessiooni ajal. aga me peame aru saama, et Euroopa poliitiline eliit ja otsustajad on aru saanud, kuivõrd kriitiline olukord on. paljud liikmesriikide valitsused ei ole aga saanud stabiilsete tulude ja finantskoorma vahele head tasakaalu, mille peavad oma õlgadele võtma ettevõtjad ja indiviidid hall majandus, varimajandust on peaaegu et julgustatud selliste ebastabiilsete eelarvete tulemusena. eelarvelised vahendid, mis poliitik-, poliitikud, poliitikute laiali jagavad eh, läbipaistmatute kriteeriumite alused eh, tõmbavad eh, endale ligi igasuguseid pettureid. suur aitäh ja härra Šerlek, palun üks minut. Zahvaljujem. Pozdravljam izvješće kolege Pirinskoga austatud äh, kolleeg Berinskit äh, tahan ma tänada ja ma tahan äh, rõhutada, et pettused ei ole kindlasti mitte Kesk- ja Ida-Euroopa riikides probleemiks, seda on näha kogu Euroopa Liidus. avaliku raha väärkasutamine on tehnilise loomuga küsimus, siin on ka haldussuutlikkuse ja oskuste ja koolituse küsimus. kui me näeme, et kogu eiramiste ja pettuste arv on suurenenud, siis eh, selle finantsmõju rahana on vähenenud. me peame nõudma, et eh, sellised eh, reeglid, kuidas avalikku raha kasutatakse, oleks harmoneeritud kogu Euroopa Liidu liikmesriikides, nii et maksumaksja raha kasutatakse usaldusväärsel moel, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna proua Damato üheks minutiks. suur aitäh, tegemist on väga huvitava raportiga ja tahaksin teha paar märkust selle kohta. esmalt see, et esimest korda ühtekuuluvuspoliitika on teiseks kuluallikaks ja me näeme, et seal on väga palju äh, pettujuht-, juhtumeid, see peab meid ettevaatlikkusele kutsuma kolmsada kakskümmend üks ebaregulaarsust, mis on pettuslikud ning väga palju äh, mittepetuslikke ebaregulaarsusi. me teame, peame vähendama muidugi äh, selle poliitika raames, raames erinevusi Rumeenia poole ja teised, me näeme, et siin on väga palju mm, kõrvalekaldumisi tekkinud. Itaalias näiteks seitsekümmend kaks pettuse juhtumit või äh, katsed ning seda ainuüksi kaks tuhat kolmteist ühtekuuluvuspoliitika raames. väga hea, et need juhtumid on avastatud, aga eh, teisalt jällegi me peame vaatama, kuivõrd tegelikult korruptsioon on levinud, kuivõrd tegemist on kuritegelikkusega, me peame samuti kontrollisüsteeme kaaluma. samuti peame läbi viima auditeid, kõnelejad katkestatakse aitäh, teile on sinise kaardi küsimus, kas te olete valmis sellele vastama, proua Damato, kas olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? härra Jakovtšitš, palun. aitäh. proua Damato, ma kuulasin teie sõnavõttu väga tähelepanelikult. me oleme teiega regikomisjonis teinud koostööd ja mul on teile küsimus. me arutasime väga tõsiselt seda, et meil on vaja menetlusi lihtsustada see äh, aitaks äh, vähendada vigade hulka, sest me näeme, et paljude eeskirjade eiramised on tingitud äh, segadusest. kas te olete nõus, et kui menetlusi lihtsustada, oleks sellest kasu? jah, Itaalia, see on väga vähearenenud piirkond ja me näeme, et neis piirkondades on veel petujuhtumeid operatiivkavad äh, on äh, blokeeritud ja aga tegemist on piirkondadega, kus on kõige rohkem taolisi vahendeid vaja, nii et mis on siis eesmärgiks, me peame mõistma, miks audit äh, ei toimi. ning ka riigikomisjonis me oleme seda arutlenud. meil on vaja sertifikaatide süsteemi ja me tahaksime ja me nõuaksime paremat kontrolli komisjonilt. aitäh! ja nüüd saab sõna proua Kinitši. jah, suur aitäh, lugupeetud president, suur aitäh, äh, aitäh äh, volinikule ning äh, raportöörile suurepärase töö eest. täna arutelul olev raport rikastab kogu meie arutelu neis küsimustes eelarvekomisjonis eh, me oleme pööranud suurt tähelepanu Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmiseks, see peab olema meie eh, poliitika üheks prioriteediks. Eh, tulemused on julgustavad, Euro-, Olafi tulemused iga-aastaselt paranevad, uurimisi viiakse üha rohkem läbi ning vähenevad ka menetluse ajad. aga me näeme, et väga kõrge on veel see summa, mida, äh, rahast, mida ei ole suudetud tagasi nõutud. me peame samuti äh, võimalikult kiiresti looma Euroopa Liidu prokuratuuri. see peab olema tõhus, äh, kiire, sõltumatu, see on vajalik selleks, et me suudaksime, et ta suudaks oma eesmärke täita ning kaitsta Euroopa Liidu finantshuvisid ning seeläbi siis kaitsta ka maksumaksjate raha. Teile on sinise kaardi küsimus, proua Kinitši. härra Korvin Mikke, pool minutit, palun. proua Kinitši, meie arutelu räägib sellest, kuidas kaitsta Euroopa Liidu finantshuve ja mitte korruptsioonist ei ole jutt. kas teile ei tundu, et me kaotame palju rohkem raha Äh, legaalsetele ja ametlikele projektidele äh, üheksakümmend viis protsenti rahast, mis äh, kulutatakse ametlikele projektidele, on lihtsalt maha visatud raha ja on lausa kahjulik Euroopa majandusele. proua Kinitši. ma usun, vastan hästi lühidalt, ma usun, et ei saa finantshuve rahutada Äh, korruptsioonist üldiselt. see on vastus teie küsimusele, me ei saa neid küsimusi eraldi käsitleda. aitäh ja nüüd saab sõna härra Wojciechowski üheks minutiks. aitäh. president, me kõik äh, tahame kaitsta Euroopa Liidu finantshuve, aga me peame äh, siin mõtlema aususele igapäevases elus. selgus on siinkohal võtmesõnaks. mis tahes raha, mida kulutatakse, peab kulutatama läbipaistvalt me peame teadma, miks äh, meid Euroopa Liidu vahenditest toetatakse. Äh, kahjuks on olukord äh, praktikas üsnagi teistsugune. mina üritasin hoolitseda selles või üritasin välja selgitada, kuidas kulutatakse raha näiteks teatud probleemidega võitlemiseks Poolas ning ma loodan, et selgus ja läbipaistvus on võtmesõnadeks ka tulevikus. nagu öeldud, need on parimad vahendid võitluseks korruptsiooniga. aitäh! ja nüüd saab sõna härra Patten üheks minutiks aitäh, Euroopa Liit on üritanud edutult võidelda pettusega juba aastaid kakskümmend aastat järjest ei ole audiitorid suutnud Euroopa raamatupidamist heaks kiita. kommerts, ärimaailmas Äh, oleks äh, ettevõte juba ammu suletud selle peale äh, täpne pettuse hulk on teadmata, aga ilmselt ulatuvad need summad miljarditesse. ühtekuuluvusfond ja põllumajanduspoliitika on need, kus kõige rohkem pettusi toime pannakse ja kõige rohkem eiratakse riike Itaalias, Rumeenias, Poolas, Taanis ja Kreekas, siin ei ole midagi üllatavat kui me suure koguse raha anname riikidele, mis institutsionaalselt on korrupeerunud, siis loomulikult kurjategijad kasutavad seda täiel määral ära. minu valijad Londonis on, tunnevad õudust, et nende maks kasutatakse sellisteks pettusteks. Õnneks saavad nad midagi siiski ette võtta ja hääletada, hääletades seitsmendal mail UKIP-i poolt ja selle poolt, et Euroopa Liidust lahkutakse no monsieur Ivan n'est pas là. niisiis, järgmist kõnelejat ei ole ja seetõttu saab sõna härra Parekov. lugupeetud president, volinik Georgieva, härra Berinski, Euroopa Liidu liikmesriigi esindajaga kus teostatakse järelevalvet justiits- ja siseasjade üle Äh, huvitab mind äärmiselt äh, prokuratuuriga toiduv. Äh, Bulgaaria prokuratuur ei ole leidnud toetust paljudelt Bulgaaria valitsustelt, valitsused on toetanud korruptsiooni. siiamaani on Olav teatanud, et vahendeid ei ole korrapäraselt kasutatud, aga ei ole suutnud Euroopa kodanikke kaitsta. vastuseis Euroopa prokuratuurile on tingitud sellest, et sallitakse kuritegevust, see tähendab, et Euroopa Liit äh, talub iseenda vastu suunatud kuritegusid. kahekümne kaheksa liikmesriigi mõju äh, peaks prokuratuurile olema oluliselt väiksem tulevikus, aitäh! ja nüüd saab sõna härra Mah daamid ja härrad, me arutame raportit, mis sisaldab palju informatsiooni pettustest ja Euroopa Liidu vahenditega halvast ümberkäimisest. tegemist on maksumaksja rahaga ning tegemist on tõesti väga tõsise probleemiga ma kardan, et Euroopa Komisjon või enamik inimesi Euroopa Parlamendis ei taha aga näha probleemi algpõhjust, milleks on see eh, saatuslik enesega rahulolu, usk, et raha peab läbi Euroopa Liidu ümber jaotama miks eh, seda, see raha ei võiks jääda liiklusriikide endi kätesse? Äh, kohalike omavalitsuste kätesse, et need saaksid maanteede eest maksta. miks ei saa see raha jääda kodanike taskusse, eks nemad siis otsusta, kuhu seda raha investeerida. ja seetõttu ma ütlen, et kaotame ära need fondid, nii on, saame lahti ka korruptsioonist. aitäh! ja nüüd äh, läheme vaba mikrofoni vooru juurde, meil on kolmteist sõna soovi äh, aga kõik need sõna ei saa, anname kaheksale inimesele sõna niisiis, aitäh. ütleb proua Pitera äh, äh,. Euroopa eelarvevahendite hea kasutamine on midagi, millest peaksime hoolima, kui hoolime Euroopa Liidu tulevikust. hästi kulutatud äh, raha on parim viis, kuidas me saame äh, suurendada usaldust Euroopa Liidu institutsioonide suhtes loomulikult äh, kaasneb kõigega väga palju bürokraatiat, mis ei võimalda meil äh, neid eeskirjade eiramisi alati avastada, me peame hoolitsema selle eest, et on olemas vajalikud meetmed. Äh, muret valmistab aga see sissenõudmise määr, see näitaja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ei kasvanud, mis selgelt näitab, et Äh, see kasvas, see tähendab, et institutsioonid on tõesti otsusekindlad, aga me peame hoolitsema ka selle eest, et me äh, vaatame, kust need äh, probleemid tekivad. ja nüüd järgmine. suur aitäh võitluse, võitluse vastu on üheks meie eesmärgiks nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide tasandil. tegemist on häirekella lööva olukorraga ning Mm, me näeme, et väga palju rikutakse eeskirju eh, ning eh, eh, Euroopa süsteemist, süsteem lihtsalt eiratakse meid. no on vaja selliseid tasusid, mis suudaksid ühtselt võidelda kõrvalekaldusena vastu, seega toetan olemasolevate liikmesriikide seadusandluste harmoneerimist samuti tuleb suurendada koostööd komisjoni liikmesriikide vahel selleks, et eeskirju paremini kehtestada samuti tuleks kaasata need osad, kes on fondide haldamisega seotud. Äh, väga olulisel kohal on äh, äh, riigivahendite kasutamine riikide arvete jaoks ning ma leian, et kahjuks ei ole piisavalt välist kontrolli praegu ebaregulaarsuste kohta. ja nüüd härra Marjas üheks minutiks, palun Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ning võitlus pettuse vastu on eh, üks äärmiselt eh, oluline eh, teema Euroopa Liidu jaoks, eriti praegusel majanduskriisi ajastul. Euroopa Liidu vastased kuriteod on väga tõsised ja mõnides riikides on see, see tehakse seda kapitalimaffia poolt Äh, kütuste salakaubavedu, sigarite salakaubavedu, käibemaksupettused, maksudest kõrvalehoidumine, maksupettused, need on kõik omavahel seotud. loomulikult on ka selliseid eiramisi, mis on tingitud hooletusest. me peame äh, oma poliitilist tegevust intensiivistama selleks, et kasutada paremini ära Euroopa fondide piiratud vahendeid Äh, sellised eeskirjade eiramised äh, ulatuvad kahe miljardi euroni ja see näitab, kuivõrd tõsine on see probleem, millega me peame koheselt tegelema, äh, sellepärast et Euroopa kodanikud ei saa taluda selliseid pettusi ja rikkumisi Euroopa vahendite kasutamisel. härra Jakovtšitš üheks minutiks nüüd ma ei soovi vähendada selle arutelu olulisust. ning tahaksin tõesti rõhutada, et me räägime siin kahest miljardist eurost, mis on kulunud pettustele ja eeskirjade eiramistele aga mina sooviksin karme karistusi selliste kuritegude eest ning seetõttu ma toetan Euroopa prokuratuuri loomist, sellepärast et rahvusvahelisel kuritegevusel ei ole piire aga ma tahaksin ka rõhutada, et inimesena, kes on aastaid töötanud äh, kohalikes omavalitsustes, äh, proua volinik, me peame menetlusi lihtsustama, äh, me puutume tõesti kokku absurdsete olukordadega, kus midagi nimetatakse pettuseks, aga tegelikult on asi lihtsalt niimoodi, et ühed inimesed on ostnud puituksi metalluste asemel ja nõnda edasi ja lepingutesse on lihtsalt vead sisse läinud. aitäh! härra Viigas, üks minut, palun. me võtame loomulikult teadmiseks, kuivõrd oluline on võidelda pettustega ja eeskirjade eiramisega meil on vaja Euroopa Liidu vahendeid õigesti kasutada ja kõiki selliseid meetmeid tuleb enne toetada väga paljudel juhtudel äh, me seda ka teha ei suuda, aga äh, ärgem rääkigem siin ainult kuritegevustest, äh, ärgem rääkigem siin neljakümnetest, viiekümnest tuhandest rikkumisest, need, mis tegelikult on ainult äh, Äh, mis on, ei ole kuritahtlikud, me peame võitlema pettustega ja selle eest inimesi vastutusele võtma, aga me peaksime mõtlema ka sellele, kuidas me saaksime haldusmenetlusi paremaks muuta. Euroopa Liidu omavahendid on hoopis teist, teine asi, ärgem unustagem, et paljud riigid kannatavad globaliseerumise tõttu ja see soodustab ka maksudest kõrvalehiilimist, aitäh! Äh, proua Moi, üks minut, palun suur aitäh, head kolleegid, tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, kuidas kulutatakse neid vahendeid, mis Euroopa suunab liikmesriikidele, eriti Itaaliale. Eh, tulen Sardiiniast saarelt ja me näeme, et siin on väga palju viigu tekkinud sotsiaalfondide kasutamisega. Eh, praegu süsteem on muutunud negatiivseks eh, näiteks ka teistele piirkondadele ning tihtilugu kasutatakse ettekäändena lihtsalt äh, äh, eraelu äh, äh, ettekäänet. ning me näeme, et tegelikult kasutatakse vahendeid, mida elanikel on hädasti vaja äh, korruptsioonile. ELF-i ülesanded ei ole kerged me peame midagi ette võtma selleks, et olukorda muutma ja vältimaks pettusi korruptsiooni Euroopa Liidu äh, vahenditega. Euroopa peab olema tähelepanelik, meil peab olema rohkem suutlikkus selleks eh, ja me peame edasi tegutsema erinevalt sellest, mis praegu tehakse, aitäh. aitäh, härra Kelly järgmisena. aitäh, eh, president. on skandaalne, et eh, nii palju raha läheb kaduma Euroopa Liidus Äh, pettuse tõttu, erinevate pettuse liikide tõttu, me peame selle probleemi lahendamiseks rohkem tegema, me peame äh, tegema palju rohkem erinevate programmide raames, mis meil on. raportöör ütles, et me kaotame igal aastal ligemale kaks miljardit pettuste tõttu ja ka teiste eeskirjade eiramiste tõttu. on täiesti selge, et karistused, mis meil on, Eh, ei ole piisavad ja kui need oleksid eh, kõrgemad, eh, siis võib-olla sellest oleks abi ja me saaksime pettuse vastu võidelda. meil on vaja ka inimesi rohkem teavitada ning meil on vaja paremaid reegleid nende programmide osas, kui me seda suudaksime, siis võib-olla eeskirjade eiramised ja pettus väheneb, aitäh! ja proua Pissjanu viimasena, üks minut, palun suur aitäh, lugupeetud president. komisjoni eh, pakub omalt poolt välja mõneti positiivse raamistiku selles osas, mis puudutab võitlust pettuste vastu. sellepärast, et me näeme, et küll ebaregulaarsusi on rohkem, aga eh, tegemist on ikkagi väga oluliste arvudega kaks tuhat kolmteist äh, leidis aset üle kolmeteist tuhande rikkumisjuhtumi väga olulistes sektorites nagu põllumajandus ning kalandus. ja siinkohal ma tahaksin üle korrata, et me ei saa lubada, et kas või üks euro mm, ühenduse vahenditest läheks kaduma ebaseadusliku ebaregulaarse tegevuse tagajärjel. seega me peaksime tegutsema mitmes erinevas valdkonnas, ennetus me peame vaatama, miks see selline ebaseaduslik tegevus tekib ning samuti peame vahetama häid tavasid. see võimaldaks meil eh, edasi liikuda, me näeme, mis Itaalias praegu toimub, mida on tehtud eh, Olafiga, kuidas on teiste liikmesriikidega eh, siin koostööd tehtud ning lõpptulemuse oluline on, et pettujuhtumid leiaksid karistamist ning seda ka kasutas kriminaalõigust. Ehm, teile on sinise kaardi küsimus, kas te olete valmis sellele vastama, kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? härra Veri, kolmkümmend sekundit. suur aitäh. ma tean, et struktuurifondide kontrolli äh, viiakse läbi liikmesriikide erinevate asutuste poolt ning ka komisjon kontrollib olukorda, aga neil ei ole vahendeid, et kõiki regioone üksikasjalikult kontrollida. ma näen, teie olete Itaalia valitsuses juba aastaid on selline valitsus olnud ma tahaksin teada, kas te teete midagi selleks, et suurendada läbipaistvust, selleks, et kodanikud näeks paremini, mis vahenditega tehakse. suur aitäh, härra Valli. kas te saaksite kinni pidada kolmekümnest sekundist, mis vastuseks on ette nähtud? suur aitäh, härra Valli. see küsimus võimaldab muuhulgas toonitada veel kord seda, et erinevalt sellest, mis te ütlesite, Euro-, äh, Itaalia on olnud eeskujuks teistele äh, liikmesriikidele, vaadates kas või koostööd äh, Olaviga alates kahe tuhande seitsmendast aastast ning koordineerib kogu olulist tegevust pettuste avastamisel, nii et me teeme väga palju, muidugi palju on veel vaja teha aga äh, me ei eita siin kuidagi seda, mis tegelikult toimub. Äh, me näeme, et pettusjuhtumite arv on väga kõrge, aga ma usun, et äh, siiski tehakse samme edasi ning me peame jätkama sel teemal teel koos. aitäh, sellega oleme lõpetanud vaba mikrofoni vooru ja nüüd saab sõna proua Georgieva Euroopa Komisjoni nimel, palun aitäh, aitäh kõikidele, kes täna sõna võtsid meil on tohutu suur kohustus oma kodanike ees. me peame kasutama nende raha arukalt ning me peame andma aru iga sendi eest, mida nad meile annavad. faktid näitavad, et pettusejuhtumite arv tegelikult on pisu, tegelikult on pisukelt äh, langenud kulude poole peal null koma üheksateist protsenti äh, null koma kahekümne ühe protsendi vastu aasta varem, niisiis null koma üheksateist protsenti Äh, on siiski liiga palju ning me peame jätkama halastamatut võitlust selle nimel, et äh, sellele pahele Euroopa Liidus lõpp teha. üks kõnelejatest ütles, et äh, meie Äh, raamatupidamist ei ole heaks kiidetud, on küll, äh, kontrollikoda on seda teinud viimased seitse aastat, aga veamäär on endiselt lubamatult kõrge, neli koma seitse protsenti on see veamäär ja see on äh, kõvasti üle sellest kaheprotsendisest lubatavast piirist, mille kontrollikoda on kehtestanud ja kontrollikoda on meile ka väga selgelt öelda, et me, öelnud, et me peame reegleid lihtsustama, paljud teist sellest ka kõnelesid Äh, mitte ainult selleks ei ole reeglite lihtsustamine vajalik, et siis oleks vähem vigasid, vaid ka sellepärast, et siis meil oleks tõeline läbipaistvus ning inimesed saavad raha jälgida. kui asjad on keerulised, siis see ei ole võimalik. Äh, äh, läbipaistvus on meie parim sõber võitluses pettuse ja korruptsiooniga niisiis tahaksin veel kord rõhutada, et see on põhjus, miks me Äh, näeme parlamendis partnerit, kes aitab meil seda lihtsustamist saadutada. Äh, meil on praegu äh, kahjuks reeglid, mitmeaastase finantsraamistiku juures õnnestus meil küll saavutada natuke lihtsamaid reegleid, aga üritagem siis nende reeglite alusel panna alus ka läbipaistvusele, mis võimaldaks meil raha paremini kasutada ja olla aruandekohustuslikumad. ma olen täielikult nõus nendega, kes kõnelesid sellest, kuivõrd oluline on pöörata tähelepanu ka äh, tulude poolele ja seal on äh, pettuste juhtumite arv kasvanud äh, null koma kakskümmend üheksa protsenti ning sellesse me peame suhtuma tõsiselt, sest tegemist on tuluga, mis meie riikidel jääb saamata ja meie ei saa sellist kuritegu lubada Äh, arusaamine, et äh, ennetamine on parem kui ravi, on midagi, mida ma tõesti toetan, pettuste ja vigade ärahoidmine on palju parem kui nendele reageerimine. aga me peame ka tegutsema siis, kui äh, rikkumised leiavad aset, kui pettusi toime pannakse. ning ma arvan, et kui meil on Euroopa prokuratuur, millel on õige mandaat, mis suudab tegeleda ka käibemaksupettustega, mis suudab äh, Äh, äh, meid teha tõhusamaks ja mitte vähem tõhusamaks ja sellele viitasid väga paljud sõnavõtjad, äh, siis see aitaks meil kindlasti kaitsta Euroopa Liidu huve ning mida see täpselt tähendab, see tähendab seda, et me kaitseme oma maksumaksjaid ning see tähendab, et me peame olema usaldusväärsed oma tegudes ning seetõttu Olav on palunud, et järelevalvekomitee vaataks, kas andmed on ikkagi usaldusväärsed äärmiselt oluline on, et me saaksime usaldada omaenda äh, asutusi ja neid andmeid, mida nad meile edastavad ja see on midagi, millega ma tahan isiklikult tegutseda, tegeleda. Äh, järelevalvekomitee on loomulikult see, mis sellega põhiliselt tegeleb, aga hea tulemus huvitab ka mind. ja seda arutelu me jätkame, tegemist on Äh, tegevusega, mida me ei saa kunagi lõpetada ja lõppkokkuvõttes otsustatakse meie üle meie tegude ja mitte meie sõnade järgi, aitäh, aitäh. ja nüüd lõpetuseks sõna härra Pirinskile. aitäh, president. ma usun, et selle tänase arutelu eesmärgiks on luua toimiv ja tõhus koostöö äh, parlamendi ja komisjoni vahel ning äh, tõesti võidelda pettustega, võidelda eeskirjade eiramisega. mina usun, et komisjon äh, proua Georgieva isikus on andnud väga selge lubaduse, et need eesmärgid saavutatakse ja ma arvan, et me peaksime tema jõupingutusi toetama. olen nõus proua Kresslega, kui ta ütles, et me peame pöörama Äh, tähelepanu ka statistikale. ning tahaksin kolleege üles kutsuma, üles kutsuda kaaluma järgmisi äh, andmeid. üks koma seitse äh, miljardit kuludest on seotud eeskirjade rikkumisega. Need on üks koma kolmkümmend neli protsenti kõikidest kuludest. see tähendab, et, et üle üheksakümne kaheksa protsendi kuludest on äh, korrektselt teostatud. mis puudutab omavahendite tagasisaamist, siis kolmsada kaheksakümmend miljonit, need arvud on ka raportis, ei ole vaja nende pärast muretseda äh, kolmsada kaheksakümmend miljonit on seotud eeskirjade eiramisega, see on üks koma kaheksakümmend kuus protsenti traditsioonilistest omavahenditest. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal oli eeskirjade eiramiste hulk kolmkümmend protsenti väiksem kui kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ning pettuste juhtum kakskümmend üks protsenti väiksem. ja ma räägin siin siis äh, pettuste väärtusest, samas pettuste hulk jah, on kasvanud, see nõuab meie tähelepanu, aga ma kolleegid tõesti usun, et Äh, kui me siin äh, silmakirjatsema hakkame, siis see ei ole kindlasti parim viis, äh, kuidas me saaksime Euroopa Liidu finantshuve kaitsta, aitäh! aitäh! see arutelu on siis nüüd lõppenud ning hääletus toimub homme. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde selleks on nõukogu ja komisjoni avaldused, mis puudutavad eh, ülemaailmset kõrgetasemelist konverentsi Ebola teemal, eh, mis toimus kolmandal märtsil ja kõigepealt eh, proua Kalnina Lukaševitša nõu-.